Euroopa kogukond saaks teenida, äh, edendades äh, keskkonnasõbralikku ja tervislikku eluviisi, mis on väga hea asi. pool Euroopa kogukonnast on vanem kui viiskümmend aastat ning äh, ülejäänud neist saavad üle viiekümne aastasteks. võib-olla peaksime uurima värsket köögivilja, puuvilju, need ei pea olema orgaanilist päritolu, aga me peaksime rohkem sööma äh, värskeid puu- ja juurvilju, Euroopa päritolu liha. peaksime vaatama, kui palju kasutatakse transporti selleks, et tööle reisida. kui palju kasu oleks sellest, kui parlament teeks võimalikuks, et liikmed saaksid sellel koosolekul osaleda Brüsselis ning me ei peaks nii palju reisima. ja härra Babini, palun. aitäh, president, volinik kindlasti on üleminek äh, süsinikuneutraalsele majandusele midagi, mida, äh, millega me nõustusime Pariisi lepingus. kuid parlament ja komisjon, me vajame üleminekufondi, te kasutasite sõna õiglane. härra Timmermans selgitas seda veidi, kuid äh, tuleme tagasi Junckeri fondi juurde. ja asjad ei olnud nii head, kui nad oleks võinud olla, sest see fond keskendus teatud Äh, liikmesriikidele, kellel oli haldussuutlikkus seda raha taotleda. me peame meeles pidama, et madala süsinikusisaldusega investeeringud ei tohiks olla diskrimineerivad. energiasüsteemi dekarboniseerimine äh, peaks laienema ka teistesse sektoritesse, tuginedes uuringutele ja ükskõik, mida me otsustame, me peame meeles pidama iga liikmesriigi lähtepunkti ning seda energiasegu, mida nad vajavad ning ka lähemuspõhimõtet, aitäh! nüüd oleme vaba mikrofoniga lõpetanud. ja igal äh, täiskogul me põhimõtteliselt et äh, arutame sedasama teemat äh, erinevates aspektides ja äh, kokkuvõtteks annaksin sõna veel kord härra asepresidendile Franz Timmermansile. Um... suur tänu. Do... väga lühidalt. kui me ei piira temperatuuri tõusu ühe koma viie kraadini, siis meie saatus ei ole meie enda kätes. asjad lähevad kontrolli alt välja. me jõuame piirini ning selle mõju inimkonnale on katastroofiline. kui me ei kujunda kiiret tööstusrevolutsiooni ise, siis teevad teised seda meie eest. ma usun, et äh, osad on suured kaotajad, aga pal-, suured võitjad, aga paljud kaotavad. ning just äh, seda me enda ees ka näeme kui te midagi näete enda silme ees, siis võite ignoreeri-, reageerida kolmel viisil. võite seda ignoreerida ja jätkata nii nagu varem, nagu paljud äh, siin soovivad. Te võite karta, peita ennast voodi alla, mida mina ei soovitaks, või te võite hakata tegutsema. ning seda Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppega teebki. seda me teemegi õiglase ülemineku fondiga. Need, kes ütlevad, et sellest ei piisa, teil on õigus. ei piisa, meil on vaja rohkem jõupingutusi aga see on esimene samm õiges suunas. ning kõik teekonnad algavad esimesest sammust. meie alustame elementide arutamist teiega koos järgmistel kuudel ja aastatel, et me saaksime asja õigesti tehtud. ma tahaksin eriti tänada äh, president Buzekit, et ta tegi selle ettepaneku, see on tema idee ning meie töötame sellega edasi. ma loodan, et ta lubab mul äh, seda öelda ma tahaksin meenutada, et täpselt üks aastat tagasi oli minu sõber Viola Tamovitš, linnapea, mõrvatud. minu meelest uskus ta avatud dialoogi ja vabadusse. ma tahaksin lihtsalt tema nime täna siin ära mainida, sest ta on seda väärt, me ei tohiks teda kunagi unustada. lõpetan ühe mõttega. jah, öeldi, et ma olen soekaevurite lapselaps aga ma tean, et söetund on tulnud, viimane tund. söe jaoks ei ole tulevikku. ja kui te tahate seda reaalsust ignoreerida, siis võite jätkuvalt toetada kaevandusi veel aastaid suurte kuludega. aga kuidas kavatsete te siis selgitada inimestele, kes kannatavad halba õhukvaliteedi tõttu, et enam kuidas selgitada seda, et nelisada tuhat inimest Euroopas sureb enneaegselt halva õhukvaliteedi tõttu ja meie ei tee midagi? kas te usute, et meie lapsed ja lapselapsed ootavad äh, huviga tööd soekaevanduses? ma usun, et nad äh, ootavad muid töökohti ning õiglane õiglase ülemineku fond peaks aitama luua neid töökohti nendes piirkondades, mis tulevikus ei ole enam söepiirkonnad. see ongi idee meie tegevuse taga ning selgete märkide ignoreerimine ei ole valik. seda ei kavatse teha ka Briti valitsus ning ma olen kindel, et tulevikus Euroopa Liit ja Briti valitsus tegutsevad käsikäes, et roheline kokkulepe saaks teoks. aitäh, härra Timmermans, härra asepresident Valdis Dombrovskis, palun nüüd uh,. uh härra esimees, austatud liikmed kõigepealt tahaksin teid tänada selle elava ja inspireeriva arutelu eest. ma arvan, et see näitab, et meil on ühine eesmärk, ühine arusaam asja kiireloomulisusest ning ühised eesmärgid äh, majandusülemineku jaoks, et see oleks kaasav ja õiglane. sihtmärk on paigas. nüüd peame töötama koos keskkonnasõbraliku ning sotsiaalselt jätkusuutliku majanduse nimel Euroopas. aga seda ei ole võimalik teha üksinda võime juhtida poliitikat, aga me peame endaga kaasa võtma ka Euroopa kodanikud ja ettevõtted. meil on rahastus edasiliikumiseks, millega tagame selle, et kõik äh, tulevad kaasa. Äh, meil on äh, ka tehniline abi, mis tagab, et meil on jätkusuutlikud projektid ja nende rahastamine. mõned küsimused, mida te täna esitasite, neid oli väga palju selles osas, mis puudutas rohelise ülemineku üleüldist mõju Euroopa majandusele ning äh, jätkusuutliku fondile ning kas äh, õiglase ülemineku fondist piisab. kõigepealt tahaksin rõhutada, et on uuringuid, mis näitavad mõõdukalt positiivset mõju majandusele. jah, tõepoolest on töökohti, mis kaovad, näiteks söetööstuses aga roheline majandus loob palju-palju uusi töökohti. seega meie ülesanne on kasutada ära seda võimalust, kuid samal ajal toetada inimesi ja piirkondi, keda see kõige rohkem mõjutab, seepärast meil ongi õiglase ülemineku mehhanism ja fond. ning see on täpselt see, mille komisjon välja pakkus. mitu korda esitati küsimus, meie pakkusime välja õiglase ülemineku fondi kui uue raha mis lisandub olemasolevale finantsraamistiku rahale. niisiis, härra president, austatud liikmed, ma usun, et meil on kõik, mida me vajame oma eesmärgi saavutamiseks, seega töötame koos, et muuta see reaalsuseks, suur aitäh! aitäh! selle teema arutelu on nüüd lõppenud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukord Iraanis ja Iraagis pärast hiljutist eskaleerumist. ootame hetke, kuni volinik Borrell on istet võtnud ja härra asepresident, ma annangi kohe sõna teile, palun. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle mure eest, mida te olete üles näidanud seoses olukorraga kahes riigis Ähm, ja ka piirkonnas laiemalt. pehmelt öeldes äh, on pinged äh, Iraanis ja piirkonnas äh, jõudnud punkti, kus need võivad hakata mõjutama miljonite inimeste elu ja tahaksin ühe asja väga selgelt välja öelda. mina kõrge esindajana olen pühendunud ja Euroopa Liidus me kõik oleme pühendunud sellele, et lõpetada praegune vägivallatsükkel Iraagis ja see peab lõppema enne, kui see läheb jälle kontrolli alt välja. ja seetõttu reedel ähm, kokku, tuli kokku kohtumine äh, sain mandaadi diplomaatilisteks pingutusteks, et aidata lahendada pingelist olukorda selles äh, piirkonnas ja leida poliitiline lahendus. Äh, ülemkogu president ja ka Euroopa Komisjon on täielikult äh, tegelenud olukorra deeskaleerimisega ja nii peakski see olema härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, viimase kuue nädala jooksul, tegelikult juba alates eelmisest aastast on olukord Iraagis pingestunud ja see kulmineerus Iraani kindral Suleimani äh, tapmisega ähm, ja pärast seda Iraani-poolne rünnak USA baasidele, mida on kasutatud Daeshi vastases äh, võitluses Õnneks äh, nende rünnakute tagajärjel keegi surma ega viga ei saanud. võib äh, tunduda, et olukord hetkel ei eskaleeru rohkem. mina äh, kriisi algusest peale olen kutsunud üles rahumeelsetele sammudele, dialoogile kõikide asjaosaliste vahel Iraani, Iraagi, Äh, Araabia Ühendemiraatide, USA, Türgi, Hiina ja teistega. me tahame, et kõik, kellel on mõjuvõimu, kasutaksid seda mõjuvõimu äh, pingete vähendamiseks. miks me tunneme niivõrd muret praeguse kriisi pärast ja kuidas see võib seda piirkonda mõjutada? hetkeolukord Iraagis ja edasise sõjalise eskaleerumise oht võib ohustada stabiilsust selles piirkonnas ja eriti Daeshi vastast võitlust. see võib kaasa tuua ka eh, ohtlikke olukordi, eh, humanitaar, katastroofilise humanitaarmõju, eh, inimeste piirkonnast lahkuma sundimise massilisel arvul ja sellel kõigel on ka tohutud kulud Äh, globaalsel äh, koalitsioonil tuleb siin tegutseda ja on ka äh, oht, et tähelepanu kaldub kõrvale vajalikelt poliitilistelt reformidelt Iraagis praegu, meil on endiselt nii-öelda ajutine valitsus ja kandub tähelepanu kõrvale sotsiaalsetelt väljakutsetelt ja sotsiaal- korruptsioonivastaselt võitluselt. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on antud äh, Iraagile toetust äh, üle ühe koma kahe miljardi, äh, toetamaks sisepagulasi, vabastatud piirkondade taastamist, tsiviilsektori reformi toetamaks eh, head valitsemistava, töökohtade loomist. me peame tagama oma jätkuva toetuse kaudu, et eh, reformid, mida Iraagi kodanikud nõuavad, viidaks läbi ja austataks ka neid kohustusi, mis on võetud aastal kaks tuhat kaheksateist Kuveidis rekonstrueerimiskonverentsil. tuleb täita neid kohustusi, mille me oleme võtnud, üle neljasaja miljoni on mobiliseeritud viimase kahe aasta jooksul, toetamaks valitsust, loomaks äh, jätkusuutlikke töökohti. lugupeetud parlamendiliikmed, olukord Iraanis on ka see, mida me pingsalt jälgime. on olnud terve rida traagilisi intsidente, Ukraina rahvusvahelise lennufirma lennuk äh, lasti alla, sada seitsekümmend kuus inimest pardal, sealhulgas suur hulk äh, Euroopa Liidu kodanikke. Iraan on võtnud nüüd vastutuse selle katastroofi eest ja nagu ma üheteistkümnenda jaanuari avalduses ütlesin see oli tõesti kahetsusväärne tragöödia ja minu siiras kaastunne ohvrite perekondadele ja ma loodan, et Iraan jätkab täielikult koostööd ja viib läbi läbipaistva uurimise. ja samal nädalal viiskümmend üheksa inimest äh, sai surma äh, kindral Suleimani matuse tseremooniatel ja Teherani lähedal bussiõnnetuses ka umbes kakskümmend inimest sai surma. ka sellega seoses minu kaastunne ohvrite lähedastele. lugupeetud parlamendiliikmed, praegu on olulisem kui kunagi varem et meil oleksid julgeoleku tagamise instrumendid kui me ei suuda äh, kokkulepet äh, säilitada, tuumakokkulepet, siis see halvendab olukorda piirkonnas. kujutage ette, kui praegu oleks Iraanil tuumarelvad ja ilma tuumaleppeta. ja oluline on vaadata ka, mida ütleb Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur seoses äh, meetmete rakendamisega. tuumaleppe koordinaatorina on nad olnud ühenduses äh, kõikide osapooltega, püüdes leida diplomaatilist lahendust ja Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi peaministrid on kasutanud äh, punkti kolmkümmend kuus äh, vaidluste lahendamise mehhanismi ja mina olen aidanud ka koordineerida vaidluste lahendamise mehhanism pakub võimaluse tegeleda nende küsimustega ja ma jälgin seda protsessi, olen äh, ühenduses kõikide osapooltega järgmiste sammude osas. tahaksin rõhutada, et vaidluste lahendamise mehhanism on eeskätt protsess, mis aitab lahendada küsimusi, mis on seotud leppe rakendamisega. vaidluste lahendamise äh, mehhanismi eesmärk on leida lahendusi ja jõuda tagasi täieliku lepingule vastavuse juurde. küsimus ei ole niivõrd sanktsioonides, nagu mõned ajalehed on väitnud. kõik osalejad on selgelt väljendanud oma sihikindlust tuumaleppe säilitamiseks ja me teeme kõik selle nimel tööd. Euroopa Liidu positsioon on selge, ilma selle äh, lepet kaotaksime olulise elemendi rahvusvahelises tuumarelvade piiramise struktuuris. kui me, kui see leping läbi kukub, siis see tekitab äh, piirkonnas vaid pingeid juurde. pinged Iraagis on näidanud äh, lõhesid selles piirkonnas Süüriast äh, Liibanonini, Jeemenini ja kaugemale. panused on väga kõrged Iraagi ja piirkonna jaoks tervikuna ja ka maailma jaoks ja ka loomulikult meie jaoks. juba kuid on olnud üleskutseid et Euroopa Liit äh, mängiks suuremat rolli. ja et me suhtleksime kõigiga ja meil ei ole mingit äh, varjatud eesmärki me soovime rahumeelset läbirääkimiste teel saavutatud lahendust. nagu ma ütlesin, eelmisel reedel äh, kutsusin kokku Välisasjade Nõukogu erakorralise kohtumise. selle käigus kinnitasime üle, äh, et soovime vaoshoitust ja olukorra deeskaleerumist. toetame ka Iraagi ühtsust ja territoriaalset puutumatust ja toetame jätkuvalt äh, selle riigi stabiilsust ja rekonstrueerimist. meil on ühine eesmärk säilitada tuumalepe. me leiame, et see on meie kõigi ühistes huvides ja piirkonna huvides, et tagada rahu ja julgeolek ja väga selge on ka see, et kestlik lahendus saab olla vaid regionaalne. ja Euroopa Liit mängib siin oma rolli. nõukogu ja komisjoni tugeva toetusega ma isiklikult ähm, jätkan kõigi nende küsimustega tegelemist, nagu ma ütlesin, äh, vestlen kõigiga äh, sõidan kuhu iganes on tarvis ja jään ootama ka koostööd teiega, et tagada julgeolek ja rahu selles piirkonnas, mis on ohtlikult sattunud ohtu viimaste sündmuste tõttu. aitäh! härra asepresident, suur tänu selle põhjaliku olukorra ülevaate eest ja nüüd läheme arutelu juurde. kõigepealt Mihhail Kaaler, palun. suur tänu, president, asepresident, ähm, suur tänu selle ülevaate eest, me jagame olulises osas äh, seda ülevaadet äh, viimaste päevade sündmuste valguses on olnud meil hulgaliselt kontakte, palju vestlusi, et olukorda deeskaleerida ja olukord äh, on olnud ohtlik, leiti, et see on olnud ohtlik äh, USA kodanike jaoks Daeshi vastane võitlus piirkonnas ei lõppenud, meil on tarvis toimivat Iraagi riiki ja mul oleks hea meel, kui Euroopa Liidu liikmesriigid NATO raames või kahepoolselt jätkaksid suhtlemist Iraani ja Iraagiga, kasutaksid oma kontakte ja me soovime pikaajaliselt abistada ja äh, Ukraina lennuki äh, allakukkumise üle Iraani inimesed on nördinud. Äh, Iraan on ka nüüd aktsepteerinud omapoolset rolli selles ja seda sündmust tuleb läbipaistvalt uurida ja samuti see, mis puudutab äh, tuumalepet, äh, sellega tuleb äh, tegeleda ja vaadata nii rahastamise küsimust kui ka muid probleeme. aitäh, kolleeg Piiri, palun. Euroopa Liidus oleme silmitsi julgeolekuohtudega Suleimani ka toimunu on olnud eh, üks viimaseid provokatsioone ja see on tekitanud eh, väga ohtliku spiraali selles eh, piirkonnas. on oluline toetada teie pingutusi, kõrge esindaja, et päästa tuumalepe Iraaniga ja see on veelgi olulisem vaidluste lahendamise mehhanismi raames meil on ka lahknevad huvid äh, praeguse USA valitsusega ja meie jaoks tähendab äh, see ka seda, et on käes aeg äh, realistlikuks aruteluks, kuidas Euroopa saab kaitsta omaenda julgeolekut ja huvisid. loomulikult meiepoolne kaastunne lennukatastroofi hukkunute lähedastele oluline on, et rahvusvahelised vaatlejad saaksid läbi viia täielikult läbipaistva uurimise. Iraan peab hoiduma ka jõu kasutamisest, nii nagu nad eelmistel nädalatel äh, tegid nende demonstrantide vastu, kes on äh, väljendanud vastuseisu režiimile. ja ÜRO peab samuti äh, jätkama, Euroopa Liit peab jätkama omapoolset tegevust selles piirkonnas. Thank you suur tänu. järgmisena saab sõna Hilde Vautmans. mikrofon, palun. suur aitäh. lugupeetud daamid ja härrad. see kõik äh, on midagi palju enamat kui äh, lihtsalt äh, ühe rünnaku küsimus äh,. ma ei tea, millest alustada, Sarah Suleimani mõrv äh,, ameeriklaste, venelaste tegevus äh,, igatahes meie avastame ajakirjandusest äh, seda, mida teeb meie kõige olulisem liitlane ja kui äh, liinilennukeid äh, maha tulistatakse, siis äh, arvan, et äh, iga Euroopa kodanik tunneb äh, tõelist jälestust. meil on tuumalepe Iraaniga. Iraani ei saa kõrvale jätta. ma tahaksin tänada kõrget esindajat äh, selle eest, et otsuseid on nii ruttu langetatud, kuid sellest ei piisa Iraani ähvardab taas kaos. nii et äh, kasutage tervet mõistust, tehke kõik selleks, et Euroopa räägiks ühel häälel ning täidaks oma rolli Lähis-Idas. me ei taha olukorda, äh, kus meid tabab taas tohutu immigratsioonikriis, te ütlesite, et teil on mandaat äh, ma tahaks, et te istuks lennukis, sõidaks Iraani, Washingtoni, nii et te saaksite esitada Euroopa seisukohti, et Euroopa räägiks ühel häälel, sest nagu te teate, Euroopa huvid ei ole samad, mis Ameerika huvid või venelaste huvid ning kui keegi suudab meie huve kaitsta, siis teie olete see järgmisena saab sõna härra Urtasun. suur aitäh, kõrge esindaja. tõepoolest ameeriklaste tegevus, härra Suleimani mõrv äh, ähvardas olukorra pingestumise äh, kogu piirkonnas ning äh, ameeriklased tahavad hävitada Euroopa loomingut ehk siis äh, tuumalepet Iraaniga, mis on ainus, mis aitab äh, säilitada rahu selles piirkonnas, et ei äh, tekiks tuumarelvastumine selles piirkonnas ning samuti ka võimalusest loob-, rääkida Iraaniga inimõigustest. tuumalepe on selleks üks võimalus. nägime, et täna on, täna otsustati käivitada äh, Ehm, kaebuste ehm, protsessi ja me teame, et see on üks võimalus, et Iraan täidaks oma kohustusi, kuid samas tuleb rääkida ka eh, uutest ehm, sanktsioonidest, mis kahjustavad paljusid Iraani ning mis olu-, poliitilist olukorda endiselt halvemaks teeb. seega eh, ma tahaksin, et meie eh, seda lepet kaota-, kaitstaks küünte ja hammastega, sest meie piirkond sõltub sellest. Jerome Riviere tänan rahvusvaheline üldsus õigusega muretseb pingete kasvamise pärast Iraagis ja Iraanis Ameerika eh, saatkonna ründamise pärast Bagdadis ning samuti lennuki allatunnistamise pärast ning Iraani kindrali eh, mõrvamise pärast. igatahes oleme näidanud Euroopa Liidus, et oleme täiesti kasutud diplomaatias ja kaitseküsimustes, see on normaalne kokkuvõttes äh, ei, ei, ei äh, saa äh, keegi peale liikmesriikide välispoliitikat teha. Euroopat ei kuula keegi, eelkõige kui me vaatame, mida ütleb kaitseküsimuste alakomisjoni esimees, ma kahetsen, et teid keegi väljaspool ei ole kuulnud. meie oleme Prantsusmaal need, kes suudavad säilitada riik, riikide ähm, solidaarsust ja territoriaalsust, ühtsust ning äh, samuti võitleme terrorismi vastu ning kaitseme ka kristlikke vähemusi selles piirkonnas äh, ning sellest ka piisab. järgmisena Anna Fotiga. suur aitäh teie äh, lugupeetud kõrge esindaja, alustagem nüüd muust küsimusest. fondide külmutamine ei parandanud tavakodanike elusid, et äh, kleptokraatia ning äh, militarism võitsid massilised meeleavaldused ning äh, protestide jõhker mahasurumine ja muud murettekitavad küsimused selles piirkonnas, näiteks terrorismi finantsiseeri-, finantseerimine ning terroriorganisatsioonide toetamine, samuti ballistiliste relvade arendamine ja samuti ka nende ballistiliste relvade katsetamine, eriti keskpika maarakettide kasutamine, mida tulistati Daeshi vastaste baaside vastu ning samuti ka eh, Ukraina lennuki alla tulistamine. Eh, ma hoolimata sellest, nagu teiegi loodan, loodan, et olukord eh, paraneb ja arvan, et selle mehhanismi kasutamine on äh, vähim, mis me teha saame, ma loodan, et meie on kasutuses ka teised meetmed, aitäh. suur aitäh. Kornelia Ernst, palun. tahtsin täna öelda vaid ühte. riigid mõlemas riigis äh, ei ole rahul praeguse olukorraga äh, on äh, brutaalselt koheldud äh, demonstrante ja inimestel on äh, villand sellest olukorrast, samas ka lääne sekkumise pärast ja rahvaste enesemääramisõigust on takistatud. kõigepealt olid koloniaalsed põhjused, hiljem strateegilised eesmärgid, miks on sekkutud Ameerika esimesena see ei ole Donald Trumpi poolt leiutatud loosung, seda oleme näinud juba pikka aega. ja kuidas aga elavad inimesed nendes kahes riigis, nende õigusi tuleb respekteerida ja Iraagi parlament on nõudnud välismaiste vägede väljaviimist, see on üleskutse sõltumatusele ja et soovitakse oma saatust võtta enda kätesse ja seda me peame toetama. aitäh, järgmisena saab sõna härra Papadakis üheks minutiks suur aitäh, tahaksin äh, mõista äh, hukka ja ameeriklaste rünnaku Iraani kindrali vastu. mõistame hukka ameeriklaste katsed äh, viia Lähis-Ida, NATO ja lääneriikide kontrolli alla. tuleb aru saada ka sellest, et täiesti aktsept-, aktsepteerimatud äh, arengud selles äh, piirkonnas, äh, mis on võrreldavad konfliktidega Jugoslaavias, Liibüas, Afganistanis. avaldame kaastunnet kõigile nendele, kelle lähedased hukkusid Ukraina reisilennukis ning ma ühtlasi toetame kõiki neid, kes võitlevad riikliku suveräänsuse eest ja Ameerika sõjalise Äh, äh, kohaloleku vastu Lähis-Idas. oluline on äh, kõik sõjalised lepped üle vaadata Ameerika Ühendriikidega, eelkõige see, mis puudutab Ameerika ja Kreeka vahelisi leppeid. ja ma palun kõiki sõnavõtjaid, et nüüd tõesti oma kõneajast kinni peate, järgnevatel sõnavõtjatel on kõigil ainult üks minut aega ja ma ei tahaks hakata seda iga sõnavõti puhul uuesti kordama, nii et teil kõigil on üks minut, järgmiseks äh, Saaras Kitterdahl. Uh, Qasem Soleimani was in every sense härra Sulemani oli sõna igas mõttes terrorist, ma arvan, et keegi selles täiskogus äh, on, ähm, arvab vastupidist, kuid seda, selle rünnaku tagajärgi on raske hinnata, lähinädalad ja kuud näitavad, mis selles ohtlikus piirkonnas tulevikus saab. Beirutist Bagdadini meeleavaldajad täitsid tänavaid, sest nad olid äh, tüdinud sellest, et Iraani islamistlik režiim sekkub nende siseasjadesse ning soovisid, et nad saavad, saaksid oma riikide saatust ise otsustada. Iraan on äh, äh, Iraak on riik, kus Iraan kõige rohkem sekkunud on, neil on vaja äh, stabiilsust ja suveräänsust ning Iraagi delegatsiooni liikmena ma paluksin härra Borrell, et äh, esitaks meile Eh, detaile Euroopa uutest eh, algastustest eh, ning sooviksime teada ka ühtlasi seda, kuidas täidetakse meie praegusi kohustusi selles piirkonnas, aitäh. ja järgmisena saab sõna Dominic Ruiz de Vesa, suur aitäh teile. suur aitäh, lugupeetud kõlge esindaja, teie sõnavõtu eest. oleme täielikult nõus sellega, mida te ütlesite ning selge on see, et piirkonnas tuleb olukorda üritada leevendada ning eh, kindral eh, Suleimani mõrval on palju hullemad tagajärjed, kui me seni näinud oleme ning eh, üritame päästa tuumalepet, mis on oluline meie julgeoleku jaoks ühtlasi oleks äh, vaja mõelda ka Instexi peale, mehhanismi peale, et äh, näiteks, et oleks võimalik äh, kaubavahetust pidada sõltumata Ameerika Ühendriikidest, samuti vaidluste lahendamise süsteemi kasutamine on loogiline, võttes arvesse Ehm, lepetest mitte kinnipidamist ja teadmist, et seda toimub, tehakse ka tulevikus. ärgem unustagem, et Iraan on autoritaarne režiim, kes on mõrvanud äh, meeleavaldajaid ning äh, kes finantseerib terroriste mitmetes riikides. ning Iraan peaks samuti lõpetama sellise käitumise. ja järgmisena saab sõna härra Horvod, tänan äh, härra Borrelli ja ühinen tema sõnadega äh, lennuõnnet-, lennu all, keelatuletuse ohvrite osas. Äh, leiame, et diplomaatia on alati parem kui äh, rünnakud või sõim Twitteris, kuid kas Euroopa Liit on ühinenud oma kolme liikmesriigi sammudega nõus, kas mitte eh, Suurbritannia ei ole üritanud praegu Euroopa Liitu pidurdada, sest ei saa e-, eeldada, et praegune eh, sest eh, praegusel hetkel praegusel hetkel meie peaministri peale ei saa absoluutselt loota, ta räägib isegi Trumpi lepingust äh, loodetavasti Suurbritannia endiselt soovib äh, toetada meie ähm, tuumalepingut ja suudab, üritab ära hoida pingeid ning üritab äh, panna kõik pooled mõistma seda, et tuleb kokku viia meeleavaldajad Iraanis ja Iraagis, et nad saaks äh, esitada oma nõudmisi ilma repressioone kartmata. suur tänu, järgmiseks kolleeg Hanna Neumann. EU should use the dispute Euroopa Liit peaks kasutama vaidluste rahaldamise mehhanisme, et Iraani lepet päästa. meil on kiiresti vaja jõupingutusi suurendada eh, ning kaasama teisi kohalikke eh, tegijaid, me peame, eh, sellest on juba räägitud, ma räägiksin veel ühest olulisest aspektist, Suleimani mõrv ähvardab Äh, ähvardab äh, summutada nende meeleavaldajate hääled, kes on juba äh, kuid tänavatel nõudnud endale paremat elu ja nad on uuesti tänavatele tulnud ja nende nõudmised on aina valjemad. ma tahaks, et Euroopa Liit teeks ka selles osas midagi, et neid ähm, kaitstaks vägivalla ja mõrvade eest ning et ära hoida vaakumit, mida tooks kaasa ameeriklaste lahkumine Iraagist. me peaks saatma selge sõnumi Iraani režiimile ja meil on vaja eh, eh, võimudega eh, teha koostööd, kuid mitte enne, kui meeleavaldajate ründamine on lõppenud. Jaak Madisson, palun. First of all I want to thank like the previous speaker because he to-, she to- esmalt tahaksin tänada eelmist kõnelejat, ta rääkis tõsistest asjadest, mis on tõed. me peame mõistma, et islamistlik režiim on olnud väga totalitaarne ja mitte islamistlik viimased nelikümmend aastat, seega me peame äh, ettevaatlikult läbi rääkima, oleme pidanud läbi rääkima Iraani, et nad kaitseksid inimõigusi, õigusriigi põhimõtted, kõiki väärtusi, mida me kogu aeg kaitseme, kuid nagu näeme, siis ei ole me olnud eriti edukad. ning nüüd kus ameeriklased on kõrvaldanud Iraani ühe juhtiva mehe, kes vastutab valu ja terroristliku režiimi mõrvade, kohutavate tegude eest Jeemenis, Liibüas, Iisraelis. nüüd me kuuleme, kuidas paljud eurooplased ütlevad, et see on vastuvõetamatu. me peame näiteks karistama ameeriklasi selle eest. peame meeles pidama, et antud juhul on ameeriklased meie liitlased. seega praegu on meil väga lihtne küsimus kas me näitame üles toetust ameeriklastele, äh, et tagada stabiilsus? ning esimese nädala jooksul oleme näinud, et äh, nad on olnud edukad, sellepärast et Iraan äh, kardab ameeriklasi, me peaksime neid rohkem toetama, suur aitäh! aitäh, kolleeg, teil on sinise kaardi küsimus, kas olete sellega nõus? loomulikult, alati härra Kulukla, tahaksin teilt küsida, kui ei ole sõjaolukorda, siis kellegi tapmine, ametniku tapmine teises riigis on rahvusvahelise seaduse vastane. kas te pooldate seda, et tuleb järgida rahvusvahelist õigust või mitte? ja kolleeg Madison, palun vastake jah, äh, ma olen, äh, kas rahvusvahelise õigusega on vastuolus, kui me kõrvaldame juhtiva terroristi? kas tõepoolest see on õiguse rikkumine? ma ei arva nii. Bagdadis toimusid rünnakud USA saatkonna vastu. rünnati riiki ning iraanlased ei ole kunagi öelnud, et nad ei vastutanud selle rünnaku eest. seega, kui nüüd mina ütlen rahvusvahelise õiguse kohta midagi, siis ma ütlen, et järgiti täpselt rahvusvahelist õigust, kaitstes oma riiki Bagdadis, kus neil oli selleks õigus. järgmiseks äh, madam Masita Kanko, palun aitäh, Iraani kriis on esimene uue geopoliitilise komisjoni jõuproov. ja nüüd hindame seda, kas nad läbivad selle katsumuse. oleme kõik nõus, et kindral Soleimanit ei igatseta. tema surm järgnes brutaalsetele rünnakutele, mis kestsid aastaid ja kulmineerusid viimastel nädalatel. USA on ära hoidnud Äh, sõja, kuid seda juhuslikult, mitte strateegiaga. Euroopa Liidul oli õigus äh, tagada äh, olukorra eskaleerumine, kuid kahjuks sada seitsekümmend kuus süütut inimest on sattunud selle ohvriks. olukord on kriitiline meie tegevus ei tohiks juhinduda Iraani hirmutamiseks, me peaksime jätkama pingete leevendamist, me peame Iraani saama tagasi läbirääkimiste laua taha, jätkama ambitsioonika plaaniga ning töötama koos Iraaniga selleks, et äh, jätkata ISISe vastast koalitsiooni. me oleme astunud tagasi äh, sõja äärelt, kuid kui me toome kõik läbirääkimiste laua taga, taha, on meil vaja tugevat äh, Euroopa Liidu juhtimist, kuid praegu me seda ei näe. aitäh ja härra Mikk Wallis, palun! aitäh, president. USA hullumeelne otsus seaduslik, ebaseaduslikult rünnata, mõrvata kindral Soleimani ning teised oli lihtsalt uus tunnistus selle kohta, et USA on üks ohtlikumaid äh, poliitilisi jõude, mis praegu on maailmas kerkimas. me tahame võidelda terrorismiga, äh, pommitades ja tappes inimesi Iraan on teinud kõige enam äh, ISISe vastu võitlemaks. USA-l on palutud lahkuda Iraagist, kas nad kavatsevad lahkuda, kas nad tunnistavad demokraatlikku otsust, mis on seadnud demokraatia rünnaku alla, kas nad austavad seda? komisjon, kas te ei ole nõus, et see piirkond on ohutum, kui ameeriklased seal ei ole? räägitakse sellest, et Iraan ei täida tuumakokkuleppeid kas kunagi küsitakse sedasama Iisraeli kohta? jumala pärast, miks Euroopa Liit ei astu julgelt vastu USA terrorismile? aitäh, kolleegid ja järgmiseks saab sõna kolleeg Castaldo. tänan, president. aasta algas äärmiselt dramaatiliste tagajärgedega sündmusega Pentagoni otsus rünnata Suleimanit kes on kõrge äh, Iraagi ametnik, oli täiesti illegaalne ja vastutustundetu. muuhulgas äh, toimus see kolmanda riigi territooriumil Iraagis. ei äh, arva mina igatahes, et see pole mingisuguse äh,, mingisuguse strateegiaga Ameerika poolt, tegemist on muskli näitamisi, mille eesmärk on täita ameeriklaste strateegilisi eesmärke mis eh, saab Euroopa agendast, mis eh, puudutab eh, siis suhteid Iraaniga, mis saab, mis saab, mis saab ameeriklaste embargost, mis on, mille eesmärgiks on iranlased põlvili suruda, arvan, et peame vastama Äh, positiivselt minister Zarifi pöördumisele peame tasakaalustatult ja adekvaatselt reageerima ning peame äh, toetama tuumaleppe äh, jätkumist, sest see aitab kaasa olukorra paranemisele. aitäh ja järgmiseks saab sõna kolleeg Sikorski, palun. härra esimees nõustun nendega, kes äh, USA-l oli õigus kõrvaldada kindral Soleimani, kes äh, oli terrorismi korraldaja kogu piirkonnas palju aastaid. Soleimani kehastas probleemi, mis meil on Iraaniga. nimelt tegu on riigi ja põhjusega. põhjus, mis äh, levitab kahekümnenda sajandi kolmandat utoopiat, teokraatiat ning see ongi probleem, mis meil Iraaniga on. kuigi me peame mõnikord äh, tegelema režiimiga, siis selle olemus takistab Iraanil olemast äh, tavaline vastutustundlik äh, osaleja. inimesed tahaksid seal elada tavapärases riigis. jah, me peaksime tegema kõik, mis võimalik, et neid aidata, aga me ei tohiks liialdada sellega, mida me teeme me saame vähe teha, eriti kui me tegutseme riiklikul tasandil. see on väga kõrgete panustega mäng. lühiajaliselt paistab, et äh, Trump on võitnud, kuid meil on vaja ühtset lähenemist kogu Euroopas ning lojaalset toetust teile, kõrge esindaja, liikmesriikide poolt, aitäh! aitäh ja kolleeg Mikser, palun! aitäh! viimase kahe aasta jooksul oleme näinud, et Iraan ja USA on roninud mööda eskaleerumise redelit, mis tõi kaasa kindral Soleimani tapmise ning Ukraina lennuki allatulistamise Iraani poolt. tahan siin tuua välja kaks mõtet. esmalt ei saa eitada, et Soleimani mängis äh, olulist äh, segavat rolli äh, selles piirkonnas ning tõi kahju paljudele süütutele inimestele ning teiseks, Euroopa vajab USA-d, kes on kaasatud rahvusvahelistele rahvusvahelistes asjades ning on valmis võitlema äh, türannide vastu rahvusvahelisel tasandil. küll aga on oluline, et USA mängiks seda rolli vastutustundlikult kooskõlas rahvusvahelise õiguse standarditega. lisaks, kui, eriti kui USA tegutseb viisil, millel on äh, mõjusad tagajärjed, nendel tegevustel peab olema äh, kõikehõlmav strateegia. konflikt, mis on kontrolli alt väljas juba ebastabiilses piirkonnas, on väga ohtlik. me peame Euroopa Liiduna kasutama neid väheseid mõjuvahendeid, mis meil on selleks, et eskaleerida seda väga ohtlikku olukorda ning me peaksime usaldama äh, kõrget esindajat, et ta töötab selle nimel, äh, sealhulgas selle nimel, et äh, säilitada Iraani tuumalepe. One... suur aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Luzo. juba aastakümned põhjustab Iraan kriisi Lähis-Idas ning olukord on aina halvenenud ning eh, raske on näha, mismoodi kriisist välja tulla. Iraani režiim eelkõige soovib eh, ellu jääda ükskõik millise hinnaga. Ameerika Äh, survepoliitika pole olukorda parandanud. Jeemeni sõda jätkub, rahulolematus Iraagis, Iraanis ja mujal surutakse veriselt maha. Liibanon on, on taas kord konfliktide keerises, on vaja, et Euroopa teeks oma hääle kuuldavaks, mõistuse hääle kuuldavaks ning mõtlema selle peale, millised on meie prioriteedid tuumarelvade äh, keelustamine ning äh, samuti võitlus Daeshi vastu peame tegutsema ning ärgem vaadakem jõuetult pealt, kuidas püssirohutünn aina enam leegitsema hakkab Euroopa piiride lähistel. nüüd üheks minutiks proua Raud. kõrge esindaja, kolleegid, nagu Aristoteles ütles, meid võib süüdistada ainult selle eest, mis on meie võimuses. aga mis on meie võimuses? olukord, mis lahti rullub Iraanis kutsub meid üles äh, analüüsima seda mõistatust. taaskord on Ukraina kannatanud äh, nende traagiliste tagajärgede ees, mis äh, olid ettenähtavad. aga kui entusiastlikult peaksime me olema Iraani elanike poolt, kes astuvad vastu oma valitsusele ja sõjaväele ning peavad neid vastutavaks selle reisilennuki allatulistamise eest. tõepoolest, inimlik viga võib näida kui osaline vabandus, kuid samavõrd oleks võinud ja tulnud seda inimlikku viga ette näha ning võtta ettevaatusabinõusid kasutusele. teisalt ei ole osad tegevused mitte juhuslikud või ega ka vabandatavad. kui rünne on suurem kui enesekaitsevajadus, siis me peame tegutsema. seda ka juhul, kui süüdlane oli kord meie liitlane. kriiside eskaleerimine äh, peab äh, olema suunatud agressori vastu. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Marianni. ma ei tunne mingit sümpaatiat Iraagi režiimi vastu aastal kaks tuhat kolm, aga praeguse Iraani režiimi vastu, kuid igatahes äh, äh, langeb Euroopale ma igatahes ei soovi, et see, mis toimus Iraagis kahe tuhande kolmanda aasta järele, Eh, ning eh, et tekiks samasugune konflikt, samasugune sõda kui väidetavate massihävitusrelvade eh, otsimise tagajärjel Iraagis. ameeriklased ilma igasuguse provokatsioonita on tekitanud uue ebakindlusperioodi ning Euroopa ei suuda taasiseseisvalt tegutseda, kuidas me saame nõuda, et Iraan täidaks oma kohustusi, kui nad on endiselt nende kodanike rõhumas. kuidas on võimalik meil selle, kuidas loota, et olukord eh, paraneks, kui eh, enne, kui, eh, kui mis saab siis, kui ameeriklased sealt piirkonnast lahtuvad, sest veel hullem, kui diktatuur on anarhia. aitäh. nüüd saab sõna härra Zahradil, palun viime Iraanse protestovat proti tau-. suur aitäh, president. me näeme, et eh, Iraani inimesed eh, kogunesid tänavatele, et eh, võidelda diktaatorliku valitsuse vastu, mis tapab nende endi inimesi. oleme seda näinud ka varem, kui inimesed protestivad selle vastu me peame kuulama neid inimesi, kes võitlevad selle äh, diktaatorliku režiimi vastu mis ulatub äh, Teheranist Musta mereni ja võtab kaasa kõik äh, riigid selles piirkonnas. Soleimani oli nende ambitsioonide taga ning need ambitsioonid on ohuks Euroopa turvalisusele. me peame sellele lõpu tegema. me peame pöörduma eemale äh, meeldimispoliitikast ning peame olema Iraaniga rangemad. suur aitäh ning üheks minutiks saab sõna härra Berenarse, palun. suur aitäh härra Suleimani poliitmõrv Ameerika Ühendriikide poolt on tekitanud vägivalla keerise mitte ainult Iraanis ja Iraagis, vaid kogu selles piirkonnas ning on samuti alanud, alust, alanud, algatanud äh, nii-öelda külma sõja selles piirkonnas, mida ähm, üritavad ära kasutada äh, suurriigid meie peame toetama dialoogi ning äh, majanduslikku koostööd, äh, toetusprogrammi ning äh, samuti tuleb hoiduda embargo kehtestamisest, mis on halba teinud just kõige vaesematele ning samuti tuleb arendada ka koostööd Iraagi ja teiste selle piirkonna riikidega, samuti Eh, tuleb eh, nõuda, et eh, vastavalt Iraagi parlamendi nõudmistele välisriigid viiks oma väed sealt välja. see samuti toetame selle piirkonna demokraatlikke protsesse, see peab toimuma välissekkumiseta ning austades inimõigusi ning arvame, et see tähendab, et igasugune sekkumine peab lõppema nii Ameerika Ühendriikide kui Euroopa Liidu poolt, aitäh! suur aitäh, kas võtate vastu sinise kaardi küsimuse proua Benjumea Benjumealt? okei okay,, so madam Benjumea. niisiis, proua Benjumea Benjumea, teil on sõna. suur aitäh. härra Barrena, kes siin istub äh,, äh, äh kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mõisteti süüdi eh, ETA-sse kuulumise pärast, kes mõrvas kaheksasada inimest eh, Hispaanias ning eh, millest kolmsada ja ning veel kolmsada kuritegu on Äh, lahendamata. ma küsiksin härra Barrena käest, kas ta mõistab hukka, et ta, äh, et ta kuritegevuse äh, ja vägivalla, milles teie ka osalesite, ma küsin Euroopa Parlamendi eest, kas te mõistate selle hukka ning härra Barrena on Vildu, Vildu mm, partei liide, mis võimaldas Sanchezel peaministriks saada Hispaanias. annan nüüd sõna härra Barrenale kolmekümneks sekundiks proua Benjumea, kuulen, kuidas te räägite ning tundub, et Eh, eh, nagu eh, Baskimaa eh, poleks muutunud, ETAt pole enam olemas, väli, poliitilist vägivalda pole, vähemalt baskide poolt ning eh, ühiskond on valmis eh, seda perioodi sulgema kõigile, kõiki ohvreid toetades ning äh, vangide vabastamist toetades. Teie seisukohavõte ei ole äh, sugugi äh, abiks olukorra parandamisel. ma soovin teil toet-, soovitan teil toetada rahu ja rahuprotsessi, sest seda soovib kogu Baski ühiskond, aitäh! ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Sintšitš aitäh! hiljutised sündmused Iraagis ja Iraanis näitavad meile poliitikute ülbust USA-s. on jultunud tegu mõrvata kindral kolmandas riigis. seetõttu peaks Euroopa Parlament äh, võtma vastu resolutsiooni nende sõjaväe lahkumise kohta on ülbe, et Ameerika ei vastuta. on jultunud äh, esitada valesid, mida teeb äh, kindral Pompeo ja mida ta tegi paar päeva hiljem. üks asi on vältida arutelu kongressis ameeriklased ei ole usaldusväärsed meenutagem massihävitusrelvasid. ning lõpetuseks